okay, friends. Uh, niisiis, kallid sõbrad. ma tahaksin natukene selgitada meie tänast äh, töökorda. kõigepealt siis äh, arvamuste vahetus Guillaume Pallasi raporti osas sotsiaalse dumpingu kohta. kell üksteist viisteist liigume edasi saali PHS äh, kolm C viiskümmend, kus me olime eelmisel nädalal ka, meil on seal majanduskomisjoni ühiskuulamine majandusliku ebavõrdsuse osas ja siis kell kolm tuleme tagasi siia saali, kus kohtume komisjoni asepresident Kataineniga. ja ma loodan, et me oleme ka esinduslikult esindatud nimelt on äh, mage lugu, kui kutsume komisjoni asepresidendid äh, pöörduma komisjoni poole, aga meid endid on siis saalis väga vähe osalejate seas. pärast Kataineniga kohtumist tuleb hääletuste osa ja siis paneme uue punkti päevakorda sotsiaalne tippkohtumine tööturu osapooltega ja siis jätkub tavaline töö, kus me räägime siis äh, tööhõivepoliitikast ähm, väikeettevõtete puhul transpordisektoris. nüüd äh, tõlge, äh, täna kõik keeled on esindatud, välja arvatud horvaadi ja iiri keel. kell üksteist viieteistkümnest alates kuni kella kolmeteistkümneni pole meil ei eesti, malta, slovakkia ega ka iiri keelt. ja kuni ja alates kella kolmest pärastlõunal jälle siis kõik komisjoni töökeeled, välja arvatud horvaadi ja iiri keel. võtaksime nüüd aga vastu kahekümne neljanda mai protokolli vastuväiteid ei ole ja lähemegi siis nüüd päevakorra juurde, sotsiaalne dumping Euroopa Liidus ja annaksin sõna äh, meie raportöörile härra Paalassele, palun. suur tänu, proua esimees. kõigepealt äh, ma tahaksin selgitada, miks ma palusin võimalust kompromissmuudatusettepanekutest täna rääkida, sellepärast et äh, need arutelud selle raporti puhul on veninud erakorraliselt pikaks, muudatusettepanekuid on väga palju, tegemist on küll kõigest algatusraportiga, on tegemist aga siiski väga raske teemaga tänases Euroopa Liidu kontekstis ja sellepärast ma pidasin väga oluliseks ähm, seda, et enne kui me läheme raporti lõppfaasi juurde, enne kui me hääletame komisjonis juulis ja kui see siis siin vastu võetakse, läheb asi edasi täiskokku, võiksime me arutada neid asju. kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda ja mitte ametlikult, kuid sellegipärast oluline. see puudutab äh, arutelude vormi. ma tahaksin tõesti tänada variraportööre, kellega ma olen teinud koostööd äh, oma raporti kallal, nad on omast ajast andnud väga palju nendeks aruteludeks, nad on panustanud nendesse aruteludesse, me oleme tõesti äh, väga palju sisulisi debatte maha pidanud ja ma tahaksin kõiki tänada, äh, arvamuste äh, lahkuminek oli väga suur, aga sellegipoolest oli väga huvitav see arutelude käik ja me oleme leidnud viisi, kuidas kõik siiralt saavad avaldada oma seisukohti ja üritame siis nüüd leida kompromissi. kuhu me oleme tänaseks siis jõudnud äh, minu seisukohast vaadates? pärast seda, kui esitati väga palju muudatusettepanekuid, üle seitsmesaja, on, äh, läks käima siis väga pikk äh, töö muudatusettepanekute osas kompromisside leidmiseks loomulikult väga raske on neid kompromisse koostada selleks, et kõik fraktsioonid parlamendis seda toetaksid, see on väga keeruline ettevõtmine, sest et loomulikult äh, tuleb leida selline lahendus, kus me ei kirjutaks lihtsalt tühja sõnu, millega tõesti kõik saavad nõustuda, vaid midagi sisulist ka ütleksime. mis on olnud positiivne meie arutelude jooksul? kõigepealt kindlasti positiivne on olnud see, et meil on õnnestunud äh, fraktsioonide enamusega, mitte küll kõigiga, äh, ja kõikide kompromisside taga ähm, ei, on enamus fraktsioonides, aga mitte kõik, puudutab äh, sotsiaalse dumpingu definitsiooni. miks see on oluline teema? me ju teame, et juba, et sellest punktist hakkavadki äh, probleemid äh, pihta, äh, fraktsioonid tõlgendavad äh, ja ka liikmesriigid tõlgendavad seda erinevalt. ja sotsiaalne dumping kui mõiste ei ole kindlasti ühemõõtmeline ja sellel on oma tähtsus mitte ainult sotsiaalvaldkonnas, vaid ka laiemalt majanduses ja, ja rahanduses kompromissmuudatuse ettepanekud andsid meile võimaluse minu meelest natukene rohkem süüvida äh, seadusandluse kontrollile sotsiaalvaldkonnas selleks, et võidelda siis paremini sotsiaalse dumpingu vastu. minu meelest äh, on see eriti oluline, arvestades seda, et äh, kõik olid nõus sellega, et tuleb äh, ILO sätetele viidata, me oleme tõesti kummalises olukorras Euroopa Liidus, sellepärast et mitte kõikides riikides äh, ei hoita kinni Maailma Tööorganisatsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sätetest. Äh, aga meie ülesandeks on äh, ka see, et äh, olukord tegelikult paraneks ka horisontaalselt, et kujuneksid välja uued meetodid, kuidas tööelu paraneks töötajate jaoks ähm, näiteks vahetused juriidilises vallas, äh, tõlkeseadusandlused ja nii edasi, mille, mille rakendamisega on jäädud viibima ja siis ähm, läksime edasi juba selleni, et on väga suured erinevused liikmesriikide vahel, me ei taha, me tahaksime neid lõhesid ületada ja jõudsime kokkuleppele selles osas, et Euroopa Liidus peaks tugevdama riikideülest koostööd, luues rakkerühma, mis oleks multilateraalse iseloomuga ja koondaks äh, siseriiklikud tööturuinspektorid konkreetseteks äh, teemadeks, äh, näiteks äh, nagu riiulifirmade küsimus ja nii edasi, ehk teemad, mida me kõik peame oluliseks. ma tahaksin ühtlasi tänada Transpordikomisjoniga, kellega me tõesti tegime tööd üheskoos, see ei olnud alguses sugugi väga lihtne, et leida kokkulepe osalt siis selles osas, mida oleks võimalik integreerida sellesse äh, raportisse nende poolt, et kus meie pädevused äh, kattuvad. transpordikomisjon tegi väga olulisi ettepanekuid äh, sotsiaalse dumpingu vastu ja me oleme otsustanud need üle võtta meie arv, raportisse, kui te hääletusel ka seda toetate. see kokkulepe transpordikomisjoniga on saavutatud, mida fraktsioonid toetavad ja siis järgmine element, mis on tänases maailmas väga tähtis, nimelt eh, digitaalmajandus, eh, digitaliseerumine, me teame ju, eh, muudab praegu täiesti tööturu olukorda, see puudutab nii sotsiaalset kaitset kui töösuhteid, kes on täna tööandja, kes töövõtja, need suhted on kõik muutumas ja me oleme teinud väga kasulikke ettepanekuid minu meelest ja, ja lähevad kokku nende raportitega, mille, mille me oleme vastu võtnud varem ja millele me siis toetusime. kuid on äh, tänaseni veel siis mõned punktid, mille osas äh, enamus fraktsioone ei ole jõudnud kokkuleppele ja mis tähendab seda, et me peame nende kallal veel edasi tegutsema. mis need punktid siis on? Äh, kõigepealt mõned esialgsed märkused ja siis äh, asjade juurde, mis on äh, kõige tähtsamad, kuid kõigepealt äh, teenuste äh, pakkumise peatamine äh, ametivõimude poolt, juhul kui on tegemist äh, siis öö, reeglite ränga rikkumisega, me räägime siin praegu lähetatud töötajatest peaasjalikult. me näeme arenguid, millele tuleb tähelepanu pöörata tänases maailmas. mind eh, jahmatab eh, Euroopas see, et me ei suuda kollektiivselt äh, ma ei mõtle siin ainult Euroopa Parlamendil, vaid Euroopa Liidul, et me ei suuda üheskoos äh, leida harmoneerimise reegleid, mis tagaksid teatud ühtsuse teatud valdkonnas. Äh, ja mind üllatab see, kui palju ühepoolseid otsuseid vastu võetakse. Äh, väga hiljuti on selliseid otsuseid vastu võetud, Euroopa Komisjonini alles jõuab info teatud menetluste kohta Äh, näiteks äh, Saksamaa ja Prantsusmaa ja on käi-, äh, mõeldud ka sellele, et kas komisjon peaks käivitama rikkumismenetlused, aga ma ei usu, et komisjon seda teeb. see tegelikult tekitaks liikmesriikides ilmselt väga teravad poliitilised arutelud, minu meelest see ei oleks ka õige tee. minu meelest oleks palju parem lahendus see, kui me teatud punktides üheskoos leiaksime mingisugused lahendused. no nüüd pädevate asutuste poolne teenuste pakkumise peatamine teatud rikkumiste puhul, see oleks võima-, see on võimalik, mõned liikmesriigid seda teevad, on aga teised, kes seda ei tee. ja öö, mõte selle taga oli see, et öö, seda võimalust laiendatakse, tagamaks see, et me saaksime kasutusele võtta ühtseid meetmeid, millega me saame ettevõtete tegevust piirata, et me saaksime neid nii-öelda hoiatada. eesmärgiks ei ole bürokraatliku masina suurendamine, vaid et ettevõtted oleksid ettevaatlikud selles osas, kuidas nad kohtlevad oma töötajaid, et nad teaksid, kes töötavad näiteks nende filiaalides, kes need inimesed on ja nii edasi, kelle eest nad ju kõik annavad vastutust ja kõige suuremad erimeelsused äh, täna on jätkuvalt fraktsioonide vahel kahe lõike osas, äh, mille ma, mille osas ma olen välja pakkunud äh, ka kompromiss muudatusettepaneku ja mis teatud fraktsioonide puhul tekitavad väga vastanduslikke tundeid. nimelt me räägime täpsemalt lähetatud töötajatest ja siin on meetodi vahel väga su-, suuri erinevusi. volinik Tyson on teinud äh, teatud ettepanekud hiljuti ja erinevad riigid on äh, sellele reageerinud erinevalt, nagu me teame. lisaks sellele esitati ametlikult äh, aruan-, raport, kaks raportööri on sellel, Morin Chartier ja Agnes Jungerius, vastavalt siis äh, Rahvaparteist ja Sotsiaaldemokraatidest tegemist meie oma äh, algatusraportis ei taha ennetada seda tööd, mida tehakse ilmselt tulevikus selle raporti puhul ja see töö saab seal ka olema väga raske, kuid sellegipärast ma arvan, et äh, väga paljude jaoks meie kojas on väga raske, teades, et lähetatud töötamise teema on äärmiselt delikaatne ja problemaatiline ja et just nimelt seal öö, puutuvad inimesed kõige rohkem kokku sotsiaalse dumpinguga, kuigi see ei pruugi olla nii terav probleem, kui inimesed arvavad, sellest mitte üldse rääkida ja minu meelest on väga raske mul nõustuda selle ettepanekuga, mis mulle tehti, et nimelt äh, mitte midagi öelda lähetatud töötajate kohta selles algatusraportis. ja mina arvan, et äh, me peaksime hoopis äh, käivitama arutelu nende kompromissmuudatute, muuda-, muudatusettepanekute osas selleks, et näha, kuidas joonistub välja üldine kokkulepe, miks. sellepärast, et ma arvan, et kui Euroopa parlament võtab vastu juba algatusraporti sotsiaalse dumpingu kohta ja kui seal absoluutselt ei viidata lähetatud töötajatele, väidetes, et sellega tegeletakse hiljem, siis meie kaaskodanikud eh, ilmselt eh, ei saa sellest aru ja on, on täiesti veendunud, et me ei mängi seda rolli, mida me peaksime mängima. algatusraporti mõte ju ongi selles, et äh, tuuakse esile mõned ideed, mille puhul me tahaksime näha teatud arenguid. seda ei tohiks äh, piirata kuidagi, see peaks olema alguspunktiks komisjon on oma seisukohad ju esitanud äh, volinik Tysoni läbi, vaatame, kas ta nelja, kas ta neid seisukohti kordab ja on täiesti normaalne, et Euroopa Parlament isegi väga üldises toonis sellest räägib. Eh, on ju normaalne, et parlament võtab seisukoha nii palju siis olukorrast praegu, ma rääkisin sellest, et teatud edasiminek on saavutatud, eh, mõnes punktis eh, on tõesti edasiminek olnud suur, aga on ka probleeme ja kahju oleks, kui sellepärast raport satuks raskustesse. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks tõsiselt tegelema sotsiaalse dumpingu probleemidega, kui me tahame vastata oma kodanike muredele. me ei hakka teile meelde tuletama äh, sellest, milline on tänane tegelikkus Euroopas, sellest me rääkisime eelmine kord, kuid me näeme praegu Euroopas siseturul ebalojaalset konkurentsi. see on taimelavaks vaenulikkusele Euroopa Liidus, mis on väga murettekitav. ja sellises olukorras, ma arvan, me ei, ei peaks äh, oma rollist loobuma. Thank you, Mr Palas, I know that it has suur tänu, härra Palas, ma tean küll, et teie töö on olnud raske ja väga huvitav äh, võimalus on meil nüüd praegu teie selle tulemuse üle arvamusi vahetada. annan nüüd sõna variraportööridele, proua Jašovi, kes saab sõna kõigepealt, palun. suur tänu. proua esimees. tahaksin tänada härra Palast ja tema meeskonda, kelle töö on olnud suurepärane. tegemist on äh, raske teemavaldkonnaga, sotsiaalne dumping äh, on väga keeruline küsimus ja mul on väga hea meel äh, selle üle, kuidas sa need kompromissid oled välja töötanud. umbes kakskümmend kokkutulekut kulus selleks, et sellele üksmeelele jõuda ja meie seisukohti lähendada nüüd oleme jõudmas oma töö lõppfaasi sotsiaalse dumpingu küsimuses äh, ning hääletamine on plaanitud juulikuu äh, täiskogule või juuli, juulikuusse. meie komisjonis on äh, mitmeid küsimusi, mis endiselt on veel lahtised. meil ei ole siduvat määratlust sotsiaalsele dumpingule. liikmesriikides peaks aset leidma põhilik, põhjalik arutelu ja praegu õiguslikult vettpidavat äh, määratlust ei ole. mul on väga hea meel, et selles suunas on liigutud. suurem osa fraktsioone usuvad, et ebaõiglased äh, tavad öö, äh, moodustavad sotsiaalse dumpingu hoolimata sellest, et väga paljudes asjades oleme ühel meelel, on ka palju eriarvamusi, Rahvapartei ei ole valmis toetama kõiki kompromisse, muudatusettepanekuid, eriti sellistes keeru-, olulistes küsimustes nagu lähetatud töötajate registreerimise siduv süsteem liikmesriikides. samuti teenuste pakkumise peatamine rikkumise korral lähetatud töötaja õigusaktidega seoses. seda lennundussektorisse, mis tegelikult peaks kuuluma transpordisekt-, komisjoni pädevusvaldkonda, siis seos põhiõiguste ning vabadustega, majandusvabadustega on problemaatiline, kompromissid L, N, U ja M mis puudutavad lähetatud töötajate direktiivi läbi vaadatud versiooni. me ei peaks hakkama äh, seda dokumenti meie arvates praegusel hetkel üksikasjalikult käsitlema. lähetatud töötajate tulevikku puudutavad otsused tuleks langetada nende raportööride poolt, kes selle teema jaoks on paika pandud. rääkides sotsiaalsetest dumpingust, ei peaks me tungima lähetatud töötajate temaatika pärusmaale lähetatud töötajatega seoses võib olla küll sotsiaalset dumpingut, aga, aga lähetatud töötajad on märkimisväärselt äh, laiem teema ja sotsiaalne dumping samuti, meie peaksime keskenduma ebaseaduslikule tööle, varifirmadele ja nii edasi ja nii edasi. Äh, me tahame võrdset palka võrdse töö eest. selline on Euroopa Rahvapartei seisukoht äh, ning sellise suhtumise rikkumine liikmesriikides võib äh, seada ohtu Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime nii Euroopa tasandil kui ka maailma tasandil. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Martina Tlabajova. palun. suur tänu ja suur tänu, et võtsite selle tema päevakorda nüüd, kus meil on toimunud terve rida variraportööride kohtumisi, suur tänu äh, härra Palasele, suur tänu kõikidele variraportööridele meie arutelud olid kasulikud ja äärmiselt huvitavad. mul on hea meel, et Danuta Jazlovjevska ning äh, Guillaume Palas äh, on oma töös olnud väga konkreetsed ja, ja kompromissidki on konkreetset laadi. mina oleksin oma, oma ettepanekutes ja oma kommentaarides filosoofilisem. ja kõigepealt mõned üldist laadi kommentaarid. kõigepealt üldine äh, raporti sõnum mina isiklikult ei ole raporti üldise tooni ning sõnumiga rahul. liiga paljudes kohtades, liiga sageli äh, räägitakse lähetatud töötajatest kui sotsiaalse dumpingu põhi, põhjusest. aga lähetatud töötajad on ainult alla ühe protsendi Euroopa Liidu äh, tööjõust alla ühe protsendi. sotsiaalne dumping aga on laiem mõiste, laiem mõiste, mis puudutab igasugust eeskirjadest kõrvalehiilimist selleks, et ebaseaduslikult tööjõukulusid vähendada. lähetatud töötajate lähetamine on täiesti seaduslik tegevus ja kui seda ära kasutatakse, kurjasti ära kasutatakse, siis tuleks paremini liikmesriigi tasandil lihtsalt eeskirju jõustada. me ei saa hakata eeskirjade rikkumist ära hoidma sellega, et me uusi õigusakte vastu võtame, me peame lihtsalt kuritarvitamise vastu võitlema ning äh, tööinspektsioonide tegevust tugevdama liikmesriikides. ebaseadusliku ning äh, äh, tegevuse ebaseadusliku konkurentsi ning eeskirjadest kinnipidamise vahel on suur vahe. eeskirjadest kinnipidamist ei saa nimetada sotsiaalseks dumpinguks mõningates liikmesriikides on konkurentsieelised tööjõukulude osas, see peaks alles jääma ka tulevikus, et konkurentsi suurendada ja protektsionismi ei tohiks siin rakendada. see ei tooks Euroopas kaasa helgemat tulevikku, minu arvates. selles raportis me üritame lähetatud töötajatest rääkides ignoreerida mõningaid märksa suuremaid tööturuprobleeme meie liikmesriikides probleeme, millest me ei taha rääkida, millega me ei taha tegeleda, nii et äh, me peidame äh, neid probleeme enda eest. me ei peaks keskenduma ka liigselt emotsionaalsusele, sellest ei ole kellelgi kasu ning äh, kui lubate, siis kasutaksin isegi sõna ebaõiglane oleks kasutada siin lähetatud töötajaid te teemat sotsiaalse dumpingu võrdusmärgina kahjuks väga väike osa äh, raportist räägib sotsiaalsest dumpingust kui sellisest. minu teine kommentaar, võrdne töö ja võrdne palk. olen rääkinud sellest varem. võrdne palk võrdse töö eest samas kohas äh, on suurepärane loosung, äh, aga sellel pole reaalsusega ning tööturu ka mitte midagi pistmist. me teame, et palgad on erinevad liikmesriikides ning me valetame oma kodanikele, kui me ütleme, et me suudame neid erinevusi tasandada. see võtaks nii kaua aega ja äh, na-, nagu nii palju aastaid, nagu variraportööride kohtumiste arv. Need erinevused on ajaloolistel põhjustel, äh, paradoksaalselt äh, on selle, need erinevused tekkinud just süsteemist, mis edendas võrdset palka võrdse töö eest. ja me, ma olen veendunud, et paljud Ida- ja Kesk-Euroopa riigid tahaksid iga hinna eest ajaloo kordumist vältida. Brüsselis äh, on äh, suurepärane see näited äh, erinevatest töölepingutest, Euroopa Liidu lepingud, rahvusvahelised töölepingud, liikmesriikide erinevad lähetatud töötajate lepingud ja nii edasi ja kõik toimib. ma arvan, et liigne ühtlustamine ei peaks olema meie eesmärk, me peaksime olema ühtsed mitmekesisuses. ja lõpetuseks sotsiaalse dumpingu määratlus. praegune määratlus on liiga pikk, liiga keeruline äh, seda määratlust ei ole õiguslikult äh, paika pandud ja sellel pole universaalset tähendust. praegune määratlusettepanek äh, jääb ebaselgeks, äh, viidatakse ebaõiglasele konkurentsile, ebavõrdsele koht, töötajate kohtlemisele Euroopa Liidus, aga ebaõiglus iseenesest on juba subjektiivne. mis on ebaõiglane minu seisukohast, ei pruugi olla ebaõiglane kellegi teise seisukohast ükskõik milline ettevõte võib leida, et, et see on ebaõiglane, et teisel ettevõttel läheb paremini ükskõik milline töötaja võib arvata, et on ebaõiglane, et tema saab vähem palka kui tema kaastöötaja. selline see elu on, pole midagi teha. vabandust, et äh, olin nii filosoofiline oma sõnavõtus. Äh, ma arvan, et me peaksime aga oma raportis olema märkimisväärselt pragmaatilisemad. aitäh! suur tänu ja härra Silikiotis, palun! suur tänu! suur tänu! kõigepealt ma tahaksin tänada raportöör Guillaume Palasit äh, suurepärase töö eest, äh, nii nagu ta on, äh, ta ise selge sõnaga ütles, see, selle töö peale on kulunud väga palju aega, väga palju higi ja vaeva ja nüüd oleme me tulemusega rahul meil on kahju, et mõningate fraktsioonide seisukohad on sellised, et raporti tulemusele jõudmine on keeruline võib-olla üritavad need äh, fraktsioonid seda raportit üldse maatasa teha. me oleme rääkinud muudatusettepanekutest juba palju, me oleme pidanud korduvalt ühe samu asju korrutama ja, äh, ja see protsess võtab tõesti palju aega ja mm, me räägime siin ebaõiglusest, jah, mm, võib-olla mõningates fraktsioonides pannakse suurt rõhku töö, tööturu äh, jõu, jõule, turujõududele, äh, äh, konkurentsivõimele, aga meie oleme tööhõive ning sotsiaalküsimuste komisjon ja meie peame töötama töötajat ja tööjõudu oma raportööris ja, ja me ei pea lihtsalt reaalsusega leppima, nii nagu see on. meie toetame selle raporti pingutusi. me peame jääma kindlaks oma põhimõtetele, me peame töötajate õigusi kaitsma ja sotsiaalset äh, majandust toetama, me peame võitlema sotsiaalse dumpingu vastu, mis äh, peaks nii-öelda soodustama äh, konkurentsi, aga nii see ju ei ole tegelikult äh, see teenib ainult äh, ettevõtete kasumlikkuse huve ja seda tööjõu arvelt. meie toetame äh, kompromissmuudatusettepanekuid, kus on tööjõuõigusi toetatud ja kollektiivlepinguid toetatud, õigust kollektiivlepingut läbirääkimistes osaleda läbi me ei taha selliseid äh, lepinguid, äh, kus töötajate õigusi ignoreeritakse, need, äh, nende õiguste kättevõitmine on võtnud aastaid ja palju vaeva ja meie raport peaks näitama, et Euroopa Parlament on valmis jõuliselt kaitsma meie töötajate õigusi ning hoidma ära äh, nende palkade õõnestamise. kallid liberaalid, jah meie tahame võrdseid äh, õigusi, me tahame võrdset palka võrdse töö eest ja me peame selle põhimõtte eest võitlema, ebaõigluse vastu võitlema. ebaõiglus tuleb välja juurida. ning äh, nagu Rooma ühe puhul. ja meie fraktsioon on valmis toetama raportööri tööd äh, selle nimel, et äh, sotsiaalne, sotsiaalne ühiskond ning äh, tööjõud jääksid aukohale. Karima Tellit ei ole kohal, järelikult EFTD fraktsioon ja Laura Agea, palun. E, aitäh, härra, aitäh, proua esimees, aitäh ka Palaskiumile tehtud töö eest on täiesti selge, et äh, me oleme selle töö alguses alles ja et meil on veel palju ära teha, sest äh, meil on selle direktiiviga veel väga palju äh, tööd vaja ära teha. meil toimus peaaegu kakskümmend variraportööride kohtumist ja on täiesti selge, et meie seisukohad on väga erinevad ja väga raske on neid äh, ühe katuse alla tuua. minu ja ka minu fraktsiooni jaoks on täiesti selge, et äh, me saame Guillaume Palasi ettepanekut toetada. ma saan aru, et teistel fraktsioonidel on siin kõhklusi, aga meie taust on täiesti erinev ja igaüks iseenesestmõistetavalt muidugi lähtub äh, oma koduriigi kogemustest ja eripäradest. ma ei taha sellega kriitikat avaldada, aga siin oli avaldusi, kus mindi täiesti filosoofiasse ja mulle tundus, et äh, me, et nende inimeste puhul nad ei ole enam kahe jalaga maa peal. aga me peame siiski vaatama, milline on praegusel hetkel majanduse seis ja ja just majanduse seis mõjutab ka väga palju seda, millise seisukoha me võtame ja olukord erinevates liikmesriikides on erinev. see tähendab, et me tõesti peame öö, hakkama saama nende probleemidega, mis on praegusel hetkel meil vaja lahendada, sest muidu nad muutuvad veel hullemaks. kui me räägime sotsiaalsest dumpingust Euroopa Liidus, siis tõesti tegemist on suure probleemiga, aga tegelikult hakkab sotsiaalset dumpingut mõjutama ka see, kuidas arenevad äh, riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. ma ei tea, kas praegu on õige hetk äh, sellest rääkida, võib-olla ma oleks pidanud sellest juba varem rääkima, siis kui äh, direktiivi üle vaadati aga kuna toona seda ei öeldud, siis tuleb seda öelda nüüd. meil on kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriiki, olukord on seal täiesti erinev ja konkurents nendel turgudel ei toimi igal pool ühtemoodi. kõikidele töövõtjatele ei ole tagatud ühesuguseid tagatisi, mõelge siin näiteks sotsiaalsete õiguste peale, töötute õiguste peale ja kui üritada siin nüüd ühtset äh, seisukohta välja töötada, siis selgub, et see on väga raske. nii et me peame selle küsimusega edasi tegelema, me peame selgelt paika panema, mis on meie jaoks iseenesestmõistetav ja siis tuleb uuesti tulla selle direktiivi juurde tagasi see küsimus on tõesti väga keeruline ka sellepärast, et otsustati ka kaks kaks äh, kaasraportööri nimetada ja nemad on väga erinevatel seisukohtadel. ja just sellepärast äh, tuleb meil siin väga palju pingutada ja mõelda selle peale, mida me täpselt ütleme. ja me ei saa lihtsalt öelda, mis on erinev, vaid me peame ütlema, mida tuleb teha. härra Palas, palun. härra Mart Ae, palun. suur tänu, kuulasin suure huviga härra Palasi, aga mul on äh, üks äh, väike probleem härra Palassi seisukohtadega meil tekkis, äh, nimelt teatud hõõrumine temaga, härra Krasnodebski raportiga oli tegelikult sama lugu. härra Pisoto ja härra Palass, proua Pisoto oli toona raportöör ja härra Palass ei ole proua Pisotole saatnud edasi kompromissmuudatuse ettepanekuid, meie variraportöör siis oli proua Pisoto aga mis on kõige hullem, on see, et äh, sekretäriaat keelas härra Palassil seda teha, see on täiesti uskumatu. meie variraportöör ei saa äh, kompromissmuudatusettepanekuid kätte, sellepärast et härra Palass lähtus sellest, mida ütles see sekretäriaat talle, et ei tohi saata meie usume härra Palassi demokraatlik kui demokraati, sellepärast et ta alustas oma sõnu täna sellega, ta ütles, et äh, ma tahaksin kõikide valitud seisukohtade, seisukohti saada oma seisukoha taha, aga samas ei kuula meid. Äh, ma arvan, et härra Palas on siiski mõistlikum ma olen temaga täiesti nõus, kui ta ütleb, et see sotsiaalse tumpungi raport peab äh, tegelema ka äh, lähedatud töötajate äh, teemaga. ma tahaksin öelda härra Palassile, olles selle komisjoni täisõiguslik liige, et ma olen täiesti veendunud, et lähetatud töötajate direktiiv, mis meid ju nii palju praegu, mis meile palju muret tekitab, see tuleks maha matta. aitäh! Uh, thank you. Uh, aitäh. see tähendab nüüd seda, et äh, sõna saavad ülejäänud äh, sõnasoovijad ja palun äh, katsuge piirduda kahe minutiga, kui võimalik. ja kõigepealt proua Morin Chartier, palun. suur tänu, proua esimees mina tahaksin kõikide variraportööride nimel ühtlasi, eh, nii nagu paljud variraportöörid, tänada härra Palassi. aga üldiselt eh, teatud asjad nendes variraportööride kohtumistel siiski on viltu ja me peaksime olema väga ettevaatlikud. ja siit ma räägingi, jõuangi kohe meetodi juurde. ma saan aru, et äh, tõesti, kiusatus on suur äh, rääkida ka lähetatud töötajatest, äh, samas kui tegemist on algatusraportiga, mis puudutab sotsiaalset dumpingut. ja siin on tekkinud teatud segadus. nimelt me ei räägi sellest, millest tuleks tegelikult rääkida minu meelest ja teine asi, mis puudutab seda, kui äh, me seda teed läheme, seda libedat teed läheme, nimelt me hakkame keerulisemaks muutma lähetatud töötajate direktiivi alast tööd. mina ei äh, läheks seda teed jah, probleem on selles, et äh, seisukohad poliitiliselt lähevad lahku, te räägite, härra Palas, poliitilistest fraktsioonidest äh,, ja mõnikord on äh, asi siis äh, liikmesriikides, mõnikord fraktsioonides, äh, te ajate need asjad kõik segamini ja samas te tahate jõuda konsensusele. sellest hetkest, kui aga seisukohad põrkuvad, siis jah, võib äh, variraportööride kohtumisi kokku kutsuda, ma ei tea, kakskümmend või nelikümmend või sada. Äh, kummardan teie äh, ettevõtlikkuse ees, aga samas see teeb asjad keerulisemaks. aga ma küll ei tahaks töötaja, lähedatud töötajate direktiivi revisjoni maha matta, ma seda teile kinnitan, härra Martin, et seda me maha ei mata vaid läheneme asjadele teistmoodi. tõsi, jah, seisukohad lähevad lahku, aga igaüks kannab oma vastutust ja me peame leidma mingisuguse ühisala ja jõudma konsensuseni. ja sellel põhjusel on teatud kompromissid, mis on võtnud täiesti õige suuna, aga need, mis puudutavad konkreetselt äh, läbirääkimisi kusagil tulevikus äh, tööta-, lähetatud töötajate direktiivi osas, ma mõtlen siin peaasjalikult äh, kompromissile M, mina olles kaasraportöör ja kui proua Jungerius oleks siin, ütleks ta sedasama, olles kaasraportöör äh, lähetatud töötajate direktiivi osas, on see viga sellest rääkida ja teete elu raskemaks ja võib-olla isegi viib see selleni, et äh, me ei jõuagi oma eesmärgini. ja kui tõesti on teil soov tõsine tulla välja sellest, äh, nendest raskustest, mis kaasnevad praegu lähetatud töötajate problemaatikaga, siis tuleb algastusraportis, mis puudutab sotsiaalset dumpingut, rääkidagi sellest, keskenduda ainult äh, sellele teemale ja mitte hakata tegelema teiste asjadega mul on olnud seda võimalust öelda ka härra Palasile varem ja ma kindlasti ei taha, et sotsiaalne, sotsiaalse dumpingi alane raport hakkab lõhkuma lähedatud töötajate direktiivi revisjoni, mida on ju hädasti vaja. kõik, mis puudutab neid fakte, näiteks äh, sellised äh, vahepealsed äh, rakkerühmad või mis iganes ei ole meie vastuvõetavad. ja seega ma tahaksin, et tööhõivekomisjon niimoodi läheneks nendele asjadele, kui me tahame tõsiseltvõetavalt oma tööd teha, kui me tõesti tahame teha seda tööd, mille jaoks meid on siia valitud, siis me ei tohi hakata asju panema ühte patta ja jääma teema juurde, mille me oleme endale valinud. aitäh! Thank you, I will give the floor to aitäh! järgmisena härra Koh, palun. ja, kann... aitäh, proua esimees, ma arvan, et saan teha lühidalt. ma ei räägi üksikasjadest, aga tahtsin öelda, et transpordikomisjoni töö tulemused on väga hästi peegeldatud ka kompromissettepanekutes, nii et transpordikomisjoni nimel tahan tänada härra Palast ja Tanutat, aitäh! Thank you, Maria Arena. aitäh, Maria Arena, palun järgmisena. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada tööd, mis on ära tehtud selle algatusraporti kallal ja suur tänu nende ettepanekute eest, mille on teinud härra Palas. ausalt öeldes mind üllatab see, kui ma kuulan siin proua Morin-Chartier'd, kes ütleb, et esialgsed ettepanekud olid äh, sellised äh, problemaatilised. no mulle tundub ähm, siiski, et need ettepanekud on äh, suhteliselt vastuvõetavad, kõigil need on suhteliselt seda te tahate uskuda, et ma niimoodi ütlesin, aga ei öelnud, ma nii ütlen, proua Maranchatier, prouad räägivad läbisegi. minu meelest jätkab proua Arena, on, on väga oluline see, et algatusraport olekski e e ebaõiglase konkurentsi osas äh, e nii äh, laiahaardeline kui võimalik, me oleme rääkinud siin riiulifirmadest, me oleme rääkinud äh, niinimetatud füüsilisest isikustest ettevõtetest, töötajate kaitsest ja nii edasi, me oleme rääkinud ka illegaalsest tegevusest, näiteks äh, töötajate tasustamise osas ja nii edasi. on väga oluline, et, et see äh, raport katakski nii palju valdkondi kui võimalik, aga kui me räägime sellest, et äh, see raport Äh, ei tohiks puudutada lähetatud töötajate direktiivi, no sellisel juhul oleks see justkui nii, et, äh, et, et me räägime maksudest kõrvalehoidmisest mõnes algatusraportis, aga ei räägi maksuparadiisidest, mis on ebaloogiline, et me jätame välja lähetatud töötajate osa sellest ja see peab olema Palassi raportis osa, jah, tõsi see on, me ei peaks sellesse nüüd laskuma, sellesse revisjoni ja selle detailidesse, aga minu meelest selle teema sissetoomine on vajalik ja see, mida ütles äh, Alde kolleeg, võib-olla jah, äh, see lähetamise asi, äh, lähetatud töötajaid on ainult üks protsenti kogu tööjõust, et, et see võib tunduda, et see on justkui nagu väike probleem, aga siiski, kui me vaatame seda, kui suur osa tegelikult on selles ebaõiglast konkurentsi, siis mõnede riikide puhul me jõuame isegi kahekümne protsendini, kus, sest et mõnedest riikidest neid lähetatud töötajaid tuleb rohkem kui teistest ja see tähendab seda, et see puudutab puudutab kahtekümmet protsenti tööjõust selles firmas, andke andeks, aga öö, ehm, ega ehitussektor ei ole ekspordisektor ja kas te tahate siis, et ebaõiglane konkurents Euroopas oleks lubatud, kas te tahate sellist äh, Euroopat, mina tahaksin näha sellist Euroopat ja ma arvan, et enamus fraktsioone on sellega nõus, et äh, kui tõesti on liikmesriikides sotsiaalkaitses erinevusi, siis meie eesmärgiks ei ole äh, kümne aasta pärast jõuda sellise Euroopani, mis äh, ühtlustaks seda sotsiaalkaitset äh, ja suurendaks seda kõigi jaoks, mitte ei vähendaks seda. mina tahan, et äh, Euroopa tegeleks sellega täna ja et juba me kohe jõuame selleni, et töötajatel on rohkem kindlust ja turvatunnet erinevustest rääkides mina arvan, et me ei peaks leidma vähimat ühisnimetajat, vaid siiski panustama kõrgematele eesmärkidele, tagama suurema kaitse meie töötajatele ja sellega pärast ma toetangi härra Pallesi muudatus muudatusettepanekuid, mis selles suunas liiguvad. Äh, härra Kalve äh, Šambun, palun. suur tänu, äh, kõneleja ütleb, et ma räägin prantsuse keeles kuivõrd meie raportöör kõneleb Molieri keelt emakeelena. ma tervitan seda, mida ütles Martina, minu kolleeg ALDE fraktsioonist Äh, mina, mina ei räägi siin fraktsiooni seisukohtadel äh, enda seisukohast, aga erinevalt sellest, mida ütles äh, Laura Reha, suurepärane kuul-, kolleeg, et me peaksime lähenema sellele asjale Euroopa tasandilt ja poliitilise visiooni tasandilt. ma tunnustan kõrgelt seda tööd, mis te olete teinud ja ma tean, et see töö oli raske, ma olen näinud, kuidas Martina maadles selle asjaga, kuidas minu meeskond on pidanud äh, maadlema. aga tulemus ei pruugi alati olla väga hea. meil oleks tegelikult olnud võimalus teha midagi väga ajaloolist siin, nimelt sotsiaalne dumping ära defineerida. aga definitsioon ei saa koosneda neljast-viiest suvalisest definitsioonist. vääriline palk, mis see on? sotsiaalsed pettused, mis asjad need on? selle jaoks on ju olemas reeglid, kui inimesed petavad. õigusriikidega on tegemist Euroopas. mis asi on ebaõiglane konkurents, mis see täpselt on? mis seal ebaõiglast on? ja võrdne palk võrdse töö eest. kõik need on sellised äh, hägusad definitsioonid. ühes ettevõttes äh, ju on äh, meil tööl, äh, kui tõesti on Euroopas see võimalik, see, et ühes ettevõttes inimesed teevad ühte ja sama tööd, saavad erinevat palka, siis tuleb midagi teha seadusandluse osas. jah, töötajate kategooriad tuleb ära defineerida Äh, need tuleb kõik panna tabelisse detailselt siis sellisel juhul kirja. kui ei, siis äh, need ambitsioonid, mis me oleme endale seadnud, viivad meid tegelikult ideoloogilisse ummikseisu, kust me enam välja ei tulegi. ja teine asi, mida ma tahaksin rõhutada, see tekst mulle ei meeldi, sellepärast et siin ei keskenduta sellele, et Euroopa töötajate liikumist äh, ei hoita siin alal. Äh, minu jaoks on see oluline, et see jääks alles ja et äh, tööjõukulude järgi oleks võimalik liikuda. Hispaanias me oleme näinud seda, et meil õnnestus välja tulla nendest raskustest tänu sellele, et meie tööjõud oli odavam kui teistel ja nendest asjadest tuleb rääkida, miinimum sotsiaalsed standardid, neid tuleb nõuda kõikide kodanike jaoks üle terve Euroopa, sellega ma olen nõus, sellega ma olen nõus, kui kõikidel on võrdsed võimalused tagatud, sotsiaalne miinimum, mis oleks piisavalt kõrgel, vot siis äh, hakkavad turujõud mängima. praegu, kui me räägime lähedatud töötajatest, siis selle kohta ma pean ka midagi ütlema kas öö, öö, me paneme ühte lõikesse kirja selle, et sotsiaalne dumping puudutab eriti neid töötajaid, kes töötavad piiriüleselt ja seega peame me sellega tegema raportis, mis on tulemas, või öö, räägime ainult sotsiaalsest dumpingust, Äh, ainult ja ei hakka ennetama seda tööd, mida hakkavad tegema äh, proua Morin-Chartier ja teised, me ei saa seda teha, see on intellektuaalselt ohtlik ja ka rumal nii et kas me äh, keskendume lähetatud töötajatele, räägime kõikidest nendest asjadest, mis sellega seostuvad ja see on ju tõsine probleem, see on selge, või me räägime sotsiaalsest dumpingust ainult, ma räägin siin poliitikuna, kolleegid, ma saan teist aru, aga kui me koostame ainult äh, dokumente selleks, et mingisuguseid öö, äh, äh, poliitilisi probleeme lahendada teatud riikides, töötajate mobiilsust ei tohi ohverdada poliitilistele eesmärkidele ja me ei peaks mingisuguseid, me ei peaks nendel eesmärkidel selliseid dokumente siin öö, koostama, see on taimelavaks Euroopa vastastele ksenofoobidele ärge tegelege siin sellega, et kujutate endale ette, et lahendate suuri probleeme, kui te seda tegelikult teha ei saa ja kui selle, selle jaoks on tulemas eraldi töö. ma tahaksin äh, loomulikult transpordikomisjoni tänada ja raske töö eest neid tänada, aga teate, turismitööstuses oleks nii mõndagi öelda, põllumajandussektori poolt oleks midagi öelda, kaitse äh,, tööstuse seisukohalt oleks midagi öelda, seal on ka allhanked, kus inimestele, noortele inimestele, kes kuskil seal Afgasta-, Afganistanis ennast sõjatandrile viivad, ei ole midagi öeldud, kui me nüüd kõik, nüüd on kaks varianti, kas me räägime siis kõikidest probleemidest ja tekib selline tohutu tekst või me ei räägi nendest asjadest. nii et kogu see dokument, sellega mul on väga raske leppida praegusel kujul ja ma tahaks, et me tuleks taga, tagasi probleemi juurteni, nagu ütles proua Morin Chartier, ja räägiksime ainult sellest, millest me peaksime rääkima, piirame seda kontseptsiooni ja ärgem toogem siia sisse segadust tekitavaid ideoloogilisi termineid ja definitsioone. jah, võib-olla äh, äh, saaksime sellega poliitilist profiiti lõigata, aga muud mitte midagi. mina isiklikult, nagu ütles äh, Martina, arvan, et seda raportit ma praegusel kujul toetada ei saa, sest see ei ole piisavalt selge minu jaoks. Uh, aitäh ja üritage kinni pidada kõneajast, sest meil tuleb päris kähku ära minna järgmisele kohtumisele. Toomas Mann, palun järgmisena pole tõesti lihtne kõneajast kinni pidada. kolleeg pidi kaks minutit rääkima, aga ta rääkis kuus ja pool minutit ja meie kohtumine, mis pidi täna kell kümme algama, meie ootasime väljas, hakkas pihta alles kümme kaheksateist, nii et kaheksateist minutit varastati meilt ära, nii et äh, kuidas me saame siin tõsiseltvõetavalt üksteisega rääkida ja kompromissile jõuda see, mida Guillaume tegi, oli alguses väga õige, ta pidas palju läbirääkimisi variraportööridega ja tõesti, kui kakskümmend kohtumist toimus, siis see on tõesti rekord, kui arvestada seda, palju me tavaliselt kohtume enne raportit. ma tõesti leian, et töötajate lähetamist tuleb mainida, aga me ei tohi teha raportit, kus me töötajate lähetamise direktiivi raporti nii-öelda ennetavalt juba valmis kirjutame mis puudutab äh, lähetamise praktikaid, äh, siis seda tuleb mainida. see katse siin ühine definitsioon leida on õige, sest tõesti tihti on tegemist väärkasutusega ja seda tuleb ka mainida definitsioonis. teisest majanduslik külg siin tuleb tõesti rääkida sellest, et kui tegemist on turumoonutuste illegaalse tegevusega, siis tuleb seda mainida täpselt samamoodi nagu ka sotsiaalset aspekti Need on tegelikult ju sotsiaalsete õigustest, äh, õiguste mitte tagamise tagajärjeks, nii et ma arvan, et see definitsioon peaks sees olema, aga see definitsioon, mis praegu on välja töötatud, on nii keeruline, et väga raske on seda toetada ja ka teiste toetust sellele saada ma arvan, et väga tähtis on, et me tõstatame ka riiulifirmade küsimuse ja varifiiede küsimuse. mina tegelikult tõstatasin siin ka ähm, äh, Öö, osalise töö küsimuse, ma arvan, et äh, seda kõike on võimalik mainida ja teha seda lühidalt. sellepärast, et on mõistlikke äh, osalise töövorme ja teisi, mis on tegelikult öö, äh, kõikide sotsiaalsete õiguste rikkumine ja ma arvan, et äh, seda tuleb siin ka selgelt eristada. Tanuta täiesti õigesti ütles, et äh, Rahvapartei fraktsiooniga võib tekkida probleeme ja et lõppude lõpus tuleb meil öelda, et äh, toetame küll proportsionaalsust, aga kui me nüüd soovime tõesti ühist raamistikku, siis mina muidugi soovin sellist minimaalset raamistikku, aga kuulates seda arutelu siin, ma kardan, et me oleme sellest veel väga kaugel võib-olla oleks kahekümne kohtumise asemel pidanud kolmkümmend. kas me tõesti peaksime kolmeteistkümnendal juulil hääletama, mina praegu ei usu väga, sest me oleme ka teisi küsimusi edasi lükanud ja peale selle kõigepealt ju tõesti üritati ka esialgse kava puhul seda juba esmaspäeval Strasbourgi nädalal arutada seal sooviti raporti lühitutvustust nimelt täiskogul, aga ei, ei, meil on vaja siin tõesti põhjalikke arutelusid, nii et see poleks olnud mõistlik. siis äh, mul tõesti on veel väga palju äh, veel öelda, aga kuna proua esimees andis mulle ainult kaks minutit aega, siis üritasin nüüd kolme minuti kümne sekundiga öelda nii palju, kui jõudsin. aitäh, härra Mann, ka selle kolme minuti ja kõikide teie sõnade eest kõigil on võimalus äh, midagi öelda, nendel, kes on nimekirjas, aga tehke palun nii lühidalt nagu härra Mann. me jääme küll hiljaks järgmisele kohtumisele, aga me peame selle küsimuse arutamise lõpetama, sest tegemist on meie jaoks tähtsa küsimusega. ja nüüd saab sõna Sofia Ribeiro, palun. aitäh. kõigepealt äh, suur tänu raportöörile ja variraportööridele selle panuse eest. kui vaadata seda ettepanekut, siis ma kardan, et siin on väga suur risk küsimuse äh, kese täiesti kõrvale jätta. kui me keskendume sotsiaalsele dumpingule töötajate lähetamise vaatevinklist, ma ei tea, kas see nüüd kavatsus või mitte, aga see tähendab seda, et me jätame täiesti kõrvale kõik need muud situatsioonid, kus äh, minimaalsetest sotsiaalsetest tingimustest kinni ei peeta. ma mõtlen siin näiteks äh, näilisi FIE-sid, keda kasutatakse ära ma mäletan, et meil on siin olnud juhtumeid õpetajatega Portugalis, kellele anti öö, äh, äh, FIE staatus, kui nad tegelikult ei ole füüsilised isikust ettevõtjad ja sellel kõigel on ka õiguslikud tagajärjed ja me peame sellega tegelema. nii et me tõesti peame Tööametite tööd liikmesriikides koordineerima selleks, et võidelda sellise ärakasutamise vastu. teiseks, kui me räägime sotsiaalsest dumpingust, siis tuleb meil ka tunnistada, et tegemist on paradigmaga, kus konkurentsivõimet, võime puhul arvestatakse ainult tööjõukulude kokkulugemisega. kuid tegelikult me peaksime vaatama ka neid tooteid ja teenuseid ning nende lisaväärtust, mida toodetakse ja mida kodanikele pakutakse. nüüd tegemist on palju laiapõhjalisema aruteluga ja lõpetuseks tahaksin teile veel meenutada, et äh, komisjon ise äh, äh, kaitses ju ka seda ja olen nõus täiesti Toomas Manniga, kes ütles, et me peame võitlema sotsiaalse dumpingu vastu, meil peab, meil on vaja siin minimaalset raamistikku ja meil on vaja välja töötada paremad äh, sotsiaalsed standardid äh, aga selle puhul me peame arvestama ka sellega, et sotsiaalne ühtekuuluvus mõjutab äh, ka majanduslikku ja äh, finantsühtekuuluvust. me oleme tegelikult ka siin komisjonis seda öelnud, et ilma majandus- ja finantsühtekuuluvuseta ei ole meil võimalik saavutada sotsiaalset ühtekuuluvust. ja tõesti, kallid kolleegid, palun ärge keskenduge siin ettevõtetele ja liikmesriikidele, sellele, et nemad, ärge üritage öelda, et nemad absoluutselt ei vastuta selles küsimuses. proua Mähten, suur tänu, härra esimees, ausalt öeldes äh, mind äh, jahmatab see, mida ma siin äh, kuulen. Euroopa Euroopas on pidevalt niimoodi, et äh, ju kohus on paljud ettevõtted mõistnud juba hukka, äh, sellepärast et äh, nad on maksnud erinevat palka erinevate riikide Äh, töötajatele, kuigi need inimesed teevad ühte ja sama teed, kas sellega siis need, kes seda äh, küsimärgi alla seavad, et kas see selline asi üldse on Euroopas, tänane reaalsus, arvavad, et Euroopa kohtuinstantsid on idioodid või meie oleme siin idioodid? Äh, ma arvan, et Euroopas äh, tegelikult näeme me samasuguseid asju ka parlamendis. üks hetk oli ju niimoodi, et päevarahad olid ka erinevad saadikutel, nüüd on kõik harmoneeritud, kõik saavad ühtemoodi Maltalt ja Rootsist. Äh, mõned tõesti võiksid natukene rohkem ka sellele mõelda, mida tähendab võrdse töö eest võrdne palk. harmoneerimine on viidud läbi meil siin nüüd lõpuks, aga enne seda ei olnud. tuleb inimeste tööd ikkagi äh, tunnustada ja austada. ma toetan seda, mida on teinud Guillaume Palas, äh, sellepärast et väga paljud äh, meie tööjõust toetavad härra Palasi ettepanekuid ja me räägime öö, äh, tuhandetest lähetatud töötajatest, võib-olla see protsent ei ole väga suur, aga on ja tegelikult need summad, mille, mida nende inimeste pealt võidetakse, on väga suured ja see ongi see, mis on kõige valusam. kujutage nüüd ette, et öö, äh, tänaseks me oleme aru saanud, et seda arutelu on vaja, me peame rääkima sellest, et liikmesriikide konkurentsivõime, see ei peaks tulema töötajate seljas ja eh, on aeg, et eh, et me mõistaksime sellest, sellele, mida see võib tähendada, lisaks sellele Hiina turumajanduse staatuse andmine, kellelgi ei oleks midagi selle vastu, kui me arvaksime kõik, et et need põhimõtted, millest me siin räägime, ei ole olulised, proua Jaslovetska. E, aitäh. ma palusin sõna, sest vahel arutelud meie komisjonis tõesti hämmastavad mind. ma arvan, et me peame tõesti mõtlema ka meie otsuste tagajärgede peale, mitte ainult homme või ülehomme, vaid ka pikaajalises perspektiivis, et kuidas see äh, õigusloome mõjutab erinevaid äh, puudutatud sektoreid. just nende seadustega, mida me vastu võtame. mulle tundub, et äh, et praegusel hetkel meie soovituste tegemise puhul me oleme ei mõtle päris täpselt järele, mida see endaga kaasa toob ja me ei ole võimelised ette nägema oma soovituste negatiivseid mõjusid meil on vaja erinevaid võimalusi, me peame vaatama poolt ja vastu argumente, me peame vaatama, et kes on teatud valikutega nõus ja kes mitte ja mis põhjustel. kahjuks me sellist äh, hinnangut läbi ei vii, kui me õigusloomelisi ettepanekuid siin komisjonis teeme meie töö peaks tagama selle, et äh, välja töötatud reeglid on äh, selged, läbipaistvad ja et keegi vastutab, kuid kahjuks see niimoodi ei ole. tahaksin vastata proua Arenale alguses terve rida fraktsioone pakkus äh, välja selle, et me võiksime üks, kaks, kolm äh, kompromissettepanekut äh, töötajate lähetamise kohta välja töötada, sest tõesti, sotsiaalne dumping tähendab, äh, hõlmab ka töötajate lähetamist. me tahtsime aga hoolitseda ka selle eest, et sotsiaalset dumpingut ei äh, võrdsustataks töötajate lähetamisega. ja just sellepärast on meil siin BAAF ka ja terve rida ka muid lõike, kus mainitakse töötajate direktiivi. meie fraktsioon otsustas, et me ei soovi sekkuda, see on raportööri töö, kes koostab raporti äh, töötajate lähetamise direktiivi kohta. me ei peaks oma nina sinna pistma ja äh, sellega tegelevad need inimesed, kes vastutavad selle küsimuse eest. suur tänu, proua esimees, ütleb proua Sander, ma tahaksin samuti tänada Guillaume Palassi ja kõiki variraportööre selle töö eest, mille nad on ära teinud kuid nagu ma aru sain, äh, tänan neid juba ette selle eest, et tööd on vaja teha veel palju ette nüüd eh, veel eh, mis puudutab kompromissmuudatusettepanekuid, ma tervitan eh, seda definitsiooni, mis on leitud sotsiaalsele dumpingule. jah, see on definitsioon, mida tuleks siin ja seal timmida, aga ma arvan, et see on esimene samm õiges suunas ja oluline on, et see mõiste saaks ära defineeritud ja see annaks meil äh, võimaluse kindlasti jõuda ka seadusandlusliku raamistikuni hiljem. ma tahaksin rõhutada samuti kasutatud äh, meetodile, nii nagu kolleegidki enne mind. lähetatud töötajate küsimus äh, kindlasti on tähtis teema ja paljude riikide jaoks see on tähtis teema ja tõsi, tõsine teema ja sellepärast me peame sellega ka tõsiseltvõetavalt tegelema, see on ettevõtjatele ja et ja töövõtjatele tähtis, sellel on nii majanduslikud ka sotsiaalsed mõtted, aga paljudes riikides ka selge poliitiline mõõde. me peame jõudma mingisuguste arenguteni selles küsimuses. selleks läheb aga palju ja väga palju aega ja ma pigem toetaksin seda, et me lööksime lahku need arutelud sotsiaalse dumpingu ja lähedatud töötajate osas. see dumpingu äh, probleem on laiem, laia, äh, mõisted on siin laiemad äh, ja me peame jätma lähedatud töötajate raporti, raportööride võimaluse oma tööd teha. me muidu riskime sellega, et me ei võtagi midagi vastu selle sotsiaalse dumpingu osas, sest me ei jõua kokkuleppele, nii et ma paluksin, et me tõesti tegeleme ainult selle sotsiaalse dumpinguga ja jätame aega lähedatud töötajate direktiivi revisjonile. me ei räägi siin mitte ainult liikmesriikide vahelistest äh, lõhedest, vaid ka fraktsioonide vahelistest lõhedest äh, selle temaatika puhul, nii palju tahtsin mina öelda omalt poolt, proua esimees. Thank you uh,, mis aitäh. Oui, Madame la Présidente, je serai extrêmement kolleeg Lavalöö, ma teen lühidalt ma tahtsin reageerida sellele, mida ütlesid Ann Sander ja proua Morin Chartier, põhimõtteliselt ma olen nendega nõus, kuid ma viskaksin korraks pilguga nendele aspektidele, millele viitas Eduard Martin, meie kõrgeauline kolleeg võrdse tasu eest, võrdse töö eest. parlamendisaadikute näite toomine ei ole tegelikult väga teretulnud äh, äh näide. mandaat on meil kõigil võrdne vaatame aga, kui palju kolleege on siin saalis kohal, kui me selle järgi palka hakkaksime maksma, siis äh, saaksid mõned meist palju vähem palka. sest kohalolijaid on väga vähe. Äh, nii et jätame võib-olla selle ja, ja loomulikult äh, me ei peaks siin sellest rääkima, see on nii nagu, äh, nagu Prantsusmaal käid kirikus, äh, tappa saavad kirikus ikka need, kes kohal käivad, mitte need, keda tegelikult nahutada tuleks. For... aitäh ja nüüd annan sõna raportöörile lühikeseks kokkuvõtteks. suur tänu, proua esimees, suur tänu kõikidele kolleegidele kõikide esitatud märkuste eest, ma üritan äh, vastata sellele, mida siin täna öeldi, kuigi ma tean, et aega meil nagu justkui ei ole. kõigepealt see, mida ütles proua Jaslovetska praegu, aga mida ta ütles alguses eriti. me teame, millised on need probleemid, mis tuleb veel lahendada, ma ei räägi siin praegu eraldi lähedatud töötajate küsimusest, neid probleeme on ka teisi, lennundussektor Äh, transpordisektor äh, viitas meile äh, sellele, et on terve rida elemente, mille me oleme võtnud sellesse teemasse kaasa, on õigustatud seal kaasa võetud ja ma ei saa tegelikult aru, milline teie palve täpselt oli, aga üldiselt me otsime ikkagi tavaliselt sellist sõnastust, mida kõik saaksid toetada ja loomulikult äh, majandusvabadus äh, ja põhiõiguste üldlustamine, see on väga tähtis teema. proua Tšabalova esitas ka lähedatud töötajate temaatika. on äh, ka selles osas meil on täiesti põhimõtteline erimeelsus äh, teiega, proua Tšabalova, aga sellegipoolest äh, tuleks natukene täpsustada asju, mida te ütlesite. kompromissmuudatuse ettepanek. Äh, neid lõikeid on kolm kolmekümne seitsmest ja kui te nüüd ütlete, et meie raporti keskmine rõhuasetus, kõige suurem rõhuasetus on lähetatud töötajatele, ei ole õige kui te ütlete, et äh, me räägime lähetatud töötajatest, siin ainult siis ei ole tõsi ja vaadake kompromissmuudatusettepanekut, kui sellele on viidatud, siis kaheksas kolmekümne seitsmest, nii et ettevaatust, ärge, te ei saa täna öelda, et meie raport keskendub lähedatud töötajatele, seda ütles üks kolleeg siin hetk tagasi, ma ütlen, see ei ole tõsi. teiseks, mis puudutab seda, kuidas me oma tööd teeme, seda ütles äh, härra äh, Chambon Te ütlete, et me ei peaks tegelema mitte lähedatud töötajatega, vaid äh, sotsiaalse konvergentsiga. no seda me ju teemegi meie raporti kolmandas osas. raporti kolmas osa on konkreetselt fraktsioonide vaheliste arutelude tulemus, me oleme läinud seal nii kaugele, kui on võimalik minna sotsiaalse konvergentsi puhul, härra Jambon, kui ma oleks läinud, kui ma oleks saanud minna kaugemale, siis ma oleks ka läinud, olge selles äh, kindel aga äh, fraktsioonide seisukohad olid väga kindlad nendes äh, punktides, fraktsioonid olid täiesti veendunud, et on äh, punkte, mida nad ei taha arutada. ja nüüd, kas peaks või ei peaks äh, rääkima siis äh, lähetatud töötajatest selles äh, algatusraportis? ettevaatust ühe asjaga kui me lähedatud töötajatest ei räägi, äh, siis äh, me justkui eitame nende olemasolu, me ei saa siin rääkida lihtsalt sellest, et me ei peaks nendest rääkima sellepärast, et me hakkame sellest rääkima mingil eh, hilisemal hetkel. on neid, kes arvavad, et üldse ei peaks sellest rääkima, on neid, kes arvavad, et üheksakümne eh, kuuenda aasta rap-, direktiivi ei peaks üldse hakkama revideerima. ma olen vaadanud seda, millised on äh, raportid, mille ma olen võtnud varem, sellele on ikka jälle viidatud, proua Jaslovetska äh, ettepaneku ma võtsin kuulda ja tõin nad ainult kahte lõikesse sisse, L ja M. aga kui, ettevaatust, kui parlament äh, ei viita üldse tööd, läheb lähetatud töötajate temaatikale, isegi eh, tuues seda, isegi kui see on ainult mõiste sissetoomine, siis tegelikult tekib tõesti see oht, et eh, ei avata üldse seda lähetatud töötajate revisjoni. ma ütlen uuesti, teie ees eh, on siis kompromissettepanekud L ja M, need on aruteludeks esitatud mõned fraktsioonid on tänaseks öelnud, et eesmärgiks ei ole asja arutelu, vaid äh, selle eemaldamine raportist, proua Morin-Chartier seda vist ei ole päris nõudnud, kuid nõuab, et teatud punktid äh, vaadatakse üle, eriti kui ma nüüd teist õigesti aru sain, see, mis puudutab äh, neid niinimetatud töövahendusettevõtted, ma saan teist aru, L ja M on suured punktid äh, selles teemas, võib, fraktsioonid võiksid mulle öelda, mida te tahaksite täpselt äh, nendes muuta, sest et äh, tänaseni, praeguseni ei ole keegi mulle selle kohta midagi öelnud ja lõpetuseks ma ütleksin nii palju, et see, mis puudutab definitsiooni, jah, tõsi, see definitsioon ei meeldi mulle ka Äh, ma tahaks minna sellega äh, veelgi kaugemale, aga mõnede jaoks olen ma juba niikuinii nii liiga kaugele jõudnud. ma tänan variraportööre, kes on olnud valmis kompromisse toetama. kompromiss, vot sellega ongi selline lugu, et kõik ei saa sellega nõus olla ja lisaks sellele on siin ka teatud vasturääkivusi teie sõnades, on neid, kes ütlevad, et see definitsioon on liiga üldine, äh, mõnikord on see vastuseis see segadus äh, sama fraktsiooni äh, liikmete seas. on need, kes ütlevad, et see peaks olema detailne. kui me hakkame seda veel detailsemalt defineerima, siis on meie ees üks tõsine tüliõun, ähm, kuidas seitsesada rahvasaadikut äh, rohkemgi veel panna sotsiaalse dumpingu definitsioonis nõustuma ja ma arvan, et pigem oleks jääda selle juurde, millega fraktsioonid seni on nõus. kompromiss jah, kõigile meelpärane ei ole, aga siiski kõige mõistlikum lahendus nüüd need ähm, võltsfiied, äh, jah, ma olen nõus äh, et me peame täpsemalt rääkima sellest, kes on ikkagi töövõtja, kuidas neid defineerida ja nii edasi. nüüd äh, tööaja aeg, need, see halli tsooni aeg äh, ja nii edasi, selles osas me oleme tõesti vähem tähelepanu sellele pööranud, sellepärast et härra Pirinski on tõesti ära teinud suure töö selles osas, kui me oleme rääkinud tema raportis sellest ja me arvasime, et see on enda kordamine Äh, kuigi me viitame sellele raportis ikka ja jälle, aga ainult viite korras, siis äh, see oleks siis ühesõnaga enda kordamine, kui me hakkaksime seda eraldi lahti kirjutama. nüüd lõpetan ma sellega, et äh, me oleme selle raporti põhipunktide osas jõudnud siiski kompromissini, mõned lahendamata küsimused on väga tähtsad ja printsipiaalse tähtsusega küsimused, ehk siis lähetatud töötajate temaatika, veel kord, enne kui me sel, me ma paluksin siiski, enne kui me lõplikult jõuame seisukohale, et see meetod meile ei sobi, tuleme tagasi nende põhipunktide juurde, kus praegu veel on erimeelsusi, äh, vaatame need üle ja vaatame, kas on võimalik siit midagi siiski äh, veel leida, milles osas, mille osas me kokkuleppele jõuaksime. kummaline oleks see meie kodanike jaoks, kui me ei viita lähetud töötajatele härra Palass, ütleb härra Martin, äh, vastake mulle. Teie arvamus mulle meeldib, aga ma tahan mustvalgel seda näha. härra Palass ütleb, et saate mustvalgel ka. proua esimees tänab aga arutelu eest ja ütleb, et härrad äh, Martin ja Palass võiksid tegeleda asjaga omavahel edasi see asi on meil olnud päevakorras aastaid, nüüd oleme jõudnud äh, oma tööga poole peale äh, sotsiaalse dumpingu ja töötajate lähetamise temaatika osas ja äh, see teema kindlasti ähm, köidab meid terve selle mandaadi ajal. see arutelu minu meelest läks käiku ilusti, erimeelsuseid on, aga väga palju on ka punkte, milles meie seisukohad ühinevad. kindlasti on võimalik leida lahendusi see, et meil on äh, nii äh, tulised arutelud praegu, on tegelikult positiivne, see näitab seda, et me leiame kindlasti viisi, kuidas edasi minna, see on äh, meie parlamendi jaoks tähtis. Eh, meie valijad meilt midagi muud ei oota, ootavad lahendusi ka selles küsimuses. suur tänu ja kolleegid, läheme nüüd siis eh, hilinenult eh, majanduskomisjoni ühiskuulamisele majanduslikud ebavõrdsused, see on ka osa meie mandaadist, nii et palun. PHS hoone saal kolm C viiskümmend, olime seal eelmisel nädalal ka ja pärast siis kell viisteist null null tuleme jälle siia tagasi, tulge palun kohale tõesti väga piinlik on, kui äh, volinik tuleb seekord, asepresident Katainen äh, tuleb kohtumisele ja meid ei olegi kohal äh,